colleagues, could I please ask you to continue? head kolleegid, palun jätkake oma äh, vestlusi täiskogu saalis väljaspool, sellepärast et hakkame hääletusi selgitama. Mr Sarjus Volski and Mr Jib, Mr Brok. härra Sarjus Volski, härra Brok ja teised, palun Okay. Um, ehm, okei okay., so. nii jõuame siis nüüd hääletuste selgituste juurde ja esimene hääletuste selgituse osa puudutab äh, rahvusvahelisi ra-, raporteerimisstandardeid äh, ja esiteks annan Kristiina Morvaile sõna, palun. nemzetközi äh, pénzügyi jelentési austatud kolleegid, rahvusvahelistel finantsturgudel on väga selged raporteerimisreeglid